Welcome to the European Parliament. tere kõigile, tere tulemast Euroopa Parlamenti. ning äh, ma paluksin, et te kasutaksite nüüd oma kõrvaklappe kahel peamisel põhjusel. kas teil on klapid olemas? esimene põhjus mina olen üks viiesaja viiekümnest miljonist maailmas inimesest, kes räägib hispaania keeles. seetõttu ma sooviksin ära kasutada võimalust seda ka siin teha. ning teiseks, on öö, siin Euroopa Parlamendis meil maailma kõige paremad tõlgid ning ka neid oleks tore kuulata. Mi colega Messner ya ha dicho, ha disculpado al, al presidente de la comisión minu kolleeg proua Meissner äh, vabandas juba meie komisjoni esimehe Alain Kadeki nimel, et ta ei saanud siia tulla. ja tuleb tunnistada, et mina pettunud ei ole, sest see tähendab, et mina saan nüüd juhatada seda suurepärast paneelarutelu. aga nali naljaks, tõesti kahju, et Alain siia ei saanud tulla, aga mina ähm, paneelarutelu juhina tahaksin tervitada kõiki osalisi eksperte, Euroopa institutsioonide esindajaid ning kolleege Euroopa Parlamendist. me muudame kõnelejate järjekorda. aga tuletaksin teile meelde natukene infot selle kohta mida te kindlasti juba teate, kolm neljandikku maailmast on kaetud veega. peamiselt ookeanitega. ookeanid ja mered moodustavad kõige suurema osa meie maa veest. see tähendab, et nad on hädavajalikud elu loomiseks ning inimkonna ellujäämiseks. Euroopa Liidul on kõige suurem merepiirkond maailmas, kakskümmend viis liikmesriiki on mereriigid, kaasa arvatud minu kodupiirkond Kanaari saared. ja seetõttu Euroopa Liiduna me peame mängima olulist rolli merede kaitsel. eelkõige peame keskenduda ka, keskenduma kalandussektorile. aga millest me räägime, kui me räägime ookeanite haldamisest? mida see tähendab, et me haldame oma ookeane hästi? tutvustaksin seda, mis minu arvates peaks moodustama hea ookeanite haldamise. esiteks, hea haldus tähendab eelkõige seda, et kaasatud on kõik pooled kõikidel tasanditel. kalastutel ei ole piire ning seega on meie ühine kalanduspoliitika põhjendatud. ookeanid on piiriülesed ning see tähendab seda, et meil on vaja teha koostööd erinevate poolte vahel ka haldamises, see tähendab valitsused, institutsioonid kõikidel tasanditel, rahvusvahelistest organisatsioonidest kuni kohalike omavalitsusüksusteni. tuleb kaasata ka ettevõtted, see on teine põhimõte, mida ma soovin rõhutada. oluline on ka kuulata teadlaseid, vabaühendusi ning kõik teisi eh, Eh, kes tegutsevad selles sektoris. oluline on aga kaasata ka ettevõtteid. me peame eh, aga seadusi eh, vastu võtma mitte ettevõtete jaoks, vaid koos ettevõtjatega, kaluritega. Ehm, ning kolmas aspekt on otseselt seotud sellega, et meil on vaja rääkida lihtsalt näiteks elektri kasutamine kaalastamisel, lossimine, traalimine ja nii edasi. väga lihtne on avalikkust kütkestada tänapäeval kampaaniatega nendel teemadel, aga ma arvan, et me peame käituma vastutustundlikult ning ettevaatlikult. me peame vaatama teadusandmeid sest muidu me tekitame pigem kahju. nüüd neljandaks, kaitstud merepiirkonnad. Need on tõesti tähtsad. ma olen veendunud, et merekaitsealad toovad kaasa ökoloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke kasusid ning nad mängivad olulist rolli kalastute haldamisel ja teatud tsoonide kaitsel, aga nad ei ole eesmärk iseeneses viiendaks, me peame vältima liiga keerulise terminoloogia kasutamist, sest seda on vahel keeruline mõista ning seetõttu ka ellu rakendada, näiteks selektiivsus, maksimaalne lubatud saagikus, MSY ehk maksimaalne Äh, lubatud saagikus oli väga tähtis tükk aega seadusandjatele, teadlastele, kaluritele, kõigile, kõik tundsid selle üle muret. tänapäeval võitleme me endiselt selle nimel, et, et see põhimõte ellu rakendada. on hädavajalik öö, äh, kehtestada saavutatavad eesmärgid. me peame kasutama ka lihtsamat keelt. minu arvates üks oluline põhimõte veel meie merenduspoliitikas on see, et kõik otsused juhtimise ja haldamise alal tuleks vastu võtta öö, oma ala ekspertide poolt. ma arvan, et see on väga positiivne, et keskkonnaorganisatsioonid näiteks meil on bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, et need organisatsioonid oleks kaasatud meie otsuste tegemisse kalastute haldamise alal. oluline on kasutada ka olemasolevaid instrumente ning tugevdada regionaalseid ja ülemaailmseid instrumente, milles on kokku lepitud. oluline on tugevdada seniseid jõupingutusi sageli, kui me ei saavuta Äh, oma soovitud tulemusi, ei ole põhjuseks äh, puudulikud seadused, vaid nende seaduste ellurakendamine. veel üks oluline aspekt on tagada võrdsed tingimused kõikidele Euroopa kaluritele, see on minu jaoks ääretult tähtis teema, eriti pidades silmas kõrgeid keskkonnastandardeid, jätkusuutlikkuse standardeid Äh, Euroopa Liidus, mida peaks, mida peaks järgima ka Euroopa äh, kalalaevad, tuleks kehtestada, äh, rakendada ellu üle maailma, muidu kannatavad Euroopa kalurid. Euroopa Liit peab mängima juhtivat rolli läbirääkimistel rahvusvahelisel tasandil, me peame tagama, et kõik pooled täidaksid oma kohustusi ning et öö, öö, jätkusuutlik lähenemine laieneks veelgi. kalanduses on väga palju väljakutseid, ülepüük, kliimamuutus, ebaseaduslik ja öö, öö, raporteerimata kalapüük, Euroopa Liit on juba aastakümneid võidelnud selle katku vastu öö, ning toonud sisse kalanduspoliitikusse ka välispoliitilise mõõtme Euroopa Liit peab jätkama seda võitlust, oluline on, et kolmandad riigid võtaksid vastu ka vajalikke meetmeid ning hakkaks vältima ebaseadusliku kalapüügisaagi äh, jõudmist meie turgudele. nüüd vesiviljelus, millist rolli vesiviljelus peaks rollima, mäng, mängima? meie elanikkond järjest kasvab, neid on vaja toita ja vesiviljelus mängib siin olulist rolli, eriti kuna meie meresid kahjustavad, kahjustab meretransport, elamuehitis, energia tootmine, energiatransport, reostus ja ka kliimamuutus. Need on ainult üks osa nendest kõikidest ideedest, mida me täna saaks arutada mis on osa meie ülemaailmsest ookeanite haldusest. ookeanid on inimkonna jaoks kriitilise tähtsusega, me peame ühendama oma jõupingutused, et kaitsta oma ookeane ja selle ressursse kasutada, aga samal ajal peab meie tegutsemine olema puhas, produktiivne, turvaline ning kaitstud. aitäh! Y ahora me gustaría empezar a dar ya los turnos de palabra ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, tänase konverentsi kaaskorraldajale. ja kõikidel tänastel esinejatel on kõige rohkem neli minutit kõneaega, kõigepealt saab sõna Joao Aguiar Machado, kes on Euroopa Komisjoni mere ning kalanduse peadirektoraadi peadirektor, minu hea sõber. suur tänu. Äh, Gabriel, äh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud volinik Vella, lugupeetud daamid ja härrad kõigepealt äh, tahaksin öelda, et selle ürituse korraldamine koos Euroopa Parlamendiga on meie jaoks väga oluline. oluline on see, et tänases ruum, saalis on väga palju noori, ning see peaks meile kõigile rõõmu tegema. usun, et see üritus, mida parlament korraldab, on äh, ainult äh, eelmänguks sellele, et parlamendis moodustatakse kalanduse ning ookeanide komisjon, mida võiks parlamendis minu meelest järgmisel parlamendi ametiajal teha, see tooks kasu meile kõigile. aitäh! parlamendiliikmetele, kes on äh, praeguse ametiaja jooksul kõvasti pingutanud, Kesine äh, Maisner, Ricardo äh, ja teised, nemad on veedelnud selle nimel, et ookeanid oleks tähtsal kohal parlamendi päevakorras. mitmed eelkõnelejad juba rõhutasid, et ookeanid ning mered on tähtsad meie kõigi jaoks. elate te siis mere ääres või sisemaal ilma ookeanita ei saa inimene elada meie planeedil. aga ookeanid on suure surve all. ookeanid on haavatavad. ookeanid on ohus. Neid on vaja paremini hallata, nende eest on vaja paremini hoolt kanda ning ülemaailmne kogukond on ookeanid jätnud vaeslapse rolli juba aastaid. kui Euroopa Komisjon neli aastat tagasi Euroopa ning rahvusvahelistelt partneritelt küsis, kas nad leiavad, et praegune ookeanide haldamise raamistik on tõhus ja piisav, siis äh, peaaegu kõik, kellelt küsisime, vastasid ei. mitte sellepärast, et praegune rahvusvaheline raamistik, äh, mis äh, lähtub mereõiguse konventsioonist, ÜRO konventsioonist, see ei oleks õige, vaid sellepärast, et praeguses rahvusvahelises õigussüsteemis on lünki ning süsteem ei ole piisavalt tõhus, seda rakendatakse ebapiisavalt ning ka koordineerimine erinevate üksuste ning organite vahel, mida aastate jooksul on loodud, pole piisav. ainult läbi tugeva rahvusvahelise koostöö mis ei ole kõige populaarsemaid teemasid tänases maailmas, on võimalik seda probleemi leevendada, pidades silmas seda, kui ulatuslik on see probleem ja kui piiriülene on see probleem. ainult piiriüleselt, rahvusvaheliselt tegutsedes saame me siin midagi ette võtta. pärast seda, kui esimest korda tegime omapoolse algatuse komisjon ja välisteenistus volinik Vella ning kõrge esindaja Mogherini juhtimisel algatasid poliitikadokumendi rahvusvahelise tasandi ookeanide haldamise kohta ning äh, sellest ajast peale, kui me selle dokumendi algatasime, seadsime endale eesmärgiks olukorda parandada. neli aastat on möödunud ja nagu volinik Vella oma sissejuhatavas sõnavõtus ütles, esimest korda oleme nüüd avaldanud eduaruande selle kohta, mida oleme saavutanud nelja aasta jooksul seoses selle eesmärgiga. see on avalik aruanne, võite sellega tutvuda ja näete, et lubadustest saavad teod ka kalandussektoris. kõigepealt juhiksin tähelepanu eelmisel aastal vastu võetud äh, olulisele kokkuleppele äh, Arktika kalapüügi kokkulepe, millega luuakse raamistik kuueteistkümneks aastaks, kuueteist aasta jooksul on äh, Arktika ookeanis sellega kalapüük reguleeritud ja nagu ja teiseks me oleme kõvasti teinud ja oleme välja töötanud väga jõulise töövahendi Euroopa Liidu tasandil. et ähm, ebaseaduslikult püütud kalad Euroopa turult kõrvaldada. oleme välja töötanud partnerluskokkulepete võrgustiku kolmandate riikidega ja ammutasime inspiratsiooni ühisest kalanduspoliitikast, mis lähtub säästlikkusest ning kalavarude jõulisusest. oleme lähtunud oma uutest põhimõtetest uut mitmetes kokkulepetes Guinea-Bissau, Maroko, Mauritaania ja teised. oleme viimase aja kokkulepetesse sisse toonud äh, säästliku meremajanduse ja meremajanduskasvu mõisted. töötame välja jätkusuutlikku säästlikku meremajandust, selle vastu tuntakse palju huvi ning mõned äh, alg- voorus, esi, esimeses sõnavõttude voorus sõna võtnud äh, esinejad juhtisid sellele ka tähelepanu, me tahame ennekõike keskenduda säästlikkusele, et vältida neid vigu, mida me maa küsimuses oleme teinud. selleks aga, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne rahvusvahelisel tasandil, peame olema usaldusväärsed iseenda silmis ning äh, siinkohal juhiksin võib-olla tähelepanu nendele pingi-, pingutustele, mida oleme teinud äh, liikmesriikidega, Euroopa Parlamendiga ning äh, kalandussektoriga. oleme panustanud palju säästlikkuse suurendamisele kalavarudes, me tahaksime, et meie kalavarud oleksid kestlikul, kestlikult suured, me ei ole veel endale seatud eesmärki päriselt saavutanud, aga läheneme sellega. olen juba oma kõneaja ületanud, nii et lõpetan praegu oma sõnavõttu, hiljem saame täpsemalt rääkida ning olen valmis vastama küsimustele. aga praegu suur tänu Euroopa Parlamendile, et Euroopa Parlament oli valmis seda üritust võõrustama koos Euroopa Komisjoniga ning loodan osaleda huvitavates aruteludes hiljem. aitäh! suur tänu! ma tean, et neli minutit selles, see on väga lühike aeg, aga peame päevakorrast siiski kinni pidama ning kutsuksin siis kõiki üles neljaminutisest kõneajast kinni pidama. ja nüüd annaksin sõna härra Kristjan Leflerile, kes on Euroopa Välisteenistuse asepeasekretär suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu Euroopa Parlamendile ürituse korrat-, korraldamise eest, suur tänu kõigile, et olete täna siia tulnud. mul on väga hea meel, et sellele konverentsile on tulnud kokku nii paljude erinevate kodanikuühiskonna institutsioonide esindajad, erasektori esindajad, teadusringkondade esindajad. ma arvan, et see kajastab suurepäraselt seda, kui suur on vajadus ookeane näha laiemalt, et kõik ei tegutseks mitte isoleeritult, vaid erinevad poliitikavaldkonnad äh, koos kõikide sidusrühmadega tegutseksid koos. me üheskoos vastutame turvalise, kindla, puhta ning äh, säästlikult hallatud ookeani poliitika eest. me püüame leida innovatiivseid mooduseid ookeane hallata, Euroopa Liit toetab sektorite ülest lähenemisviisi ning püüab äh, ühendada erinevaid äh, sidusrühmi ja erinevaid algatusi. selline koostööpõhine lähenemine kajastub väga hästi Euroopa Liidu eduaruandes, mis käsitleb äh, ookeanide rahvusvahelist haldamist ning võeti just vastu pärast seda, kui äh, Euroopa Liit on kaks aastat tegutsenud äh, pärast kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud poliitiliste suuniste dokumenti. Euroopa Liit lähtub mitmepoolsusest ning me püüame üheskoos kanda hoolt selle eest, et äh, reeglitest peetakse kinni, et reguleeriva tasandi lüngad saaksid täidetud, et koostöö lokkaks ning sünniks uusi algatusi oleme veendunud, et ookeanid peavad olema tähtsal kohal rahvusvahelises päevakorras ning olema üks osa Euroopa Liidu välispoliitilisest päevakorrast ajal, mil meid ümbritseb ähm, maailmas ebakindlus, püüab Euroopa Liit olla prognoositav, ratsionaalne, usaldusväärne jõud, mis äh, edendab omaenda huvisid ning põhimõtteid rahvusvahelisel areenil tihedas koostöös teistega. toetame eeskirjapõhist rahvusvahelist korda ning äh, selline lähenemisviis kajastub ka selles, et oleme toetanud ÜRO säästliku arengu tegevuskava ning äh, see kajastub väga hästi ka meie enda üldises välis- ning julgeolekupoliitika strateegias, kus ookeanidel on samuti tähtis koht. viimase kahe aasta jooksul oleme ookeanide haldamise teema tähtsust suurendanud kahepoolsetes läbirääkimistes ning piirkondlikes programmides ning strateegiates oleme seda teinud sellepärast, et oleme veendunud, et merede turvalisus on eeltingimus arengule, töökohtade loomisele, turvalistele kaubandusmarsruutidele ning merekeskkonna arendamisele turvaliselt ning ookeanide paremale haldamisele ning merepiirkondade julgeolekule ning turvalisusele. nii nagu minu hea sõber Joao Aguiar Machado just ütles, Euroopa Liit aitab mitmeid riike ebaseadusliku kalapüügi vastu võidelda nende territooriumitel, me püüame aidata ookeanide haldamist parandada ning äh, püüame aidata meredest mikroplasti ning prügi kõrvaldada, teeme koos näiteks ASEAN-i riikidega Aasiasse. oleme diplomaatiliselt teinud koostööd partnerriikidega, partnerriikidega selleks, et Antarktist ning Arktikat kaitsta oleme olnud ookeani käsitleva teadus, tead-, teadusuuringute eestvedajateks, oleme investeerinud rahvusvaheliste teadusuuringute koostöösse, sealhulgas ka satelliitjälgimisprogrammid, siinkohal viitaksin Euroopa Liidu Kopernikuse programmile. püüame aktiivselt tagada turvalisi meresid Euroopa Liidus ja väljaspool, ka rahvusvaheliselt Atlandi ookeanist kuni Aasiani ja Vaikse ookeani aladele. me toetame ÜRO õiguslikult siduvaid instrumente ning ÜRO mereõiguse rakendamist ning koos usaldust toetavate meetmete ning dialoogiga, millele viitasin varem. kõik need algatused on üks meie tegevustest seoses ÜRO säästliku arengu tegevuskavaga. loomulikult meil on säästva arengu eesmärk neliteist, mis äh, hõlmab mereressursside, ookeanide, merede säästlikku kasutamist, kuid säästva arengu eesmärgid on omavahel lahutamatult seotud ning äh, see eesmärki neliteist on võimalik saavutada ainult siis, kui me töötame ka teiste valdkondade kallal ning äh, samamoodi, kui me töötame selle eesmärgi nimel, siis aitame me kaasa teiste eesmärkide saavutamisele. ookeanide vallas äh, tuleb aga olla ambitsioonikam, olla algatusvõimelisem, oleme valmis maailma tasandi väljakutsetele vastu astuma, me ei äh, loobu oma kollektiivsest vastutusest, oluline on elu ookeanides ning ookeanide elu. oluline on ookeanide ääres, ookeanidest koos ookeanidega eri elavate kogukondade elu ja siin on mängus meie planeedi tervislikkus ning tulevik, mis on seotud lahutamatult merekeskkonnaga. olen valmis kuulama teie kommentaare, vastama teie küsimustele, sellepärast et ainult üheskoos ühiskonnas, oma ühiskonnas ning rahvusvahelisel tasandil tööd tehes saavutame endale püstitatud eesmärgid aitäh, Kristjan! ja nüüd annan sõna Euroopa Parlamendi liikmetele. ja kõik mu kolleegid saavad rääkida äh, kõige rohkem kolm minutit, kõigepealt Jose Ignacio Faria. Gracias, presidente, Gabriel Mato uh,. I wish firstly to salute um, uh... aitäh lemmikvolinik istub seal, Karmen Novela, ja ma väga tänan sind kõige selle töö eest, mis sa oled teinud selleks, et meie ookeane säilitada. ma tahan tervitada oma kallist kolleegi Ketni Maisnerit, kes istub seal ja lõppude lõpuks. cumprimentar o meu amigo uh, e colega Ricardo Serrão Santos, a minha amiga e colega Cláudia Monteiro da Guiar, estão os dois ali, e, last but not minu kolleeg, kes on ähm, mereasjade peadirektoraadi ähm, peadirektor eh, juba äh, rääkis siin asjadest, meil on väga suur hea, hea meel, et te olete täna siia tulnud. Portugal, Portugalil on pikaajaline äh, pikaajalised traditsioonid äh, selles valdkonnas ja meil on oma eksperdid äh, kodanikuühiskonnas. Ähm daamid ja härrad, Euroopa Liit on täiesti aktsepteerinud oma vastutust säilitada ja säilitada ookeani äh,, meressursse, see on äh, osa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ÜRO agendast. peale seda raportit rahvusvaheliste ookeanide juhtimise kaks tuhat seitseteist, kus mina olin Euroopa Parlamendi poolne raportöör ja mitmed seadusandlikud aktid, mis sellest veel tulenevad. ma tahaksin täna rääkida äh, ookeanidest, sellest, kuidas meie planeet sinisena säilitada, need on sinised eesmärgid kliimakaitse ja kliimadiplomaatia. kui me räägime jätkusuutlikest ressurssidest, siis ookeani mõjutab äh, inimtegevus minevikus ja praegu, nagu näiteks elusressursside ülekasutamine. mis puudutab kalavarusid, siis me ei pea äh, mitte rakendama rangemat järelevalvet ja teadust, me peame äh, kala püüdma äh, mitte ahnuspõhiselt, vaid vajaduspõhiselt, mõistuspõhiselt. kui me tahame, et ookean jätkuvalt eurooplastele toitu annab, äh, vesiviljelus, kui see on viis, kuidas edasi liikuda, siis me peame õppima parimatest kogemustest ja püüma, püüame, äh, püüdma ära kaotada kasvatatud kalade puudusi. me ei saa avaldada täiendavat survet alles jäänud kalavarudele Atlandi ookeanis. ma tahaksin mainida ka teadusuuringuid ja energiat, pingutused kasutada merendust biotehnoloogias ja energias. Neid pingutusi tuleb tugevdada selleks, et mereuuringud muutuksid ärivõimaluseks sinises majanduses. mere tuuleenergia ja äh, mere, äh, laineenergia äh, võimalus aitaks kokku hoida kuus miljonit tonni CO kahte ja ligi viissada tuhat uut töökohta võiks sellega luua. siin pole midagi uut, kui ma ütlen, et kõikides meredes kaevandatakse merepõhjast erinevaid mineraale mõned riigid aga peavad seda kuritarvitamiseks, sest see annab oma panuse kliimamuutustele. eurooplased on öelnud selgelt ikka ja jälle, et nemad tahavad minna madala süsinikuga majandusele. Euroopa peab tegema äh, koostööd rahvusvaheliste partneritega selleks, et minna, äh, liikuda eemale äh, merepõhjas puurimisest ning minna üle jätkusuutliku majanduse peale kui inimtegevus on jätkuvalt hoolit-, hooletu ja hoolimatu, me peame vaatama, äh, milline on tema mõju äh, merekultuuridele, me peame aru saama selle eest, et äh, naftalekked on võimalikud ja samal ajal meie vajame sealt ju farmaatsia ja toidutöid ja me pole veel puudutanud merede saastatust, mereprügi, mis on täiesti olemas. see ei ole mitte ainult keskkonnakahju, vaid ka majanduslik kahju, kuivõrd see mõjutab kalandust ja kal- äh,, laevandust ja kalapüüki. meil on vaja oma kohustus kontrollida kalapüügivahendeid, see plaan oleks pidanud olema äh, auahnemaga, ehk see mõjutab tarbijate käitumist ja aitab neil teha informeeritumaid valikuid, ainult tulevik äh, näitab, mis siin saab olla me peame praegu toetama seda, mis meil ookeanides elab, meretransport avaldab oma mõju globaalsele äh, maailma meredele ja õhule, sest seal ei ole mitte ainult süsinikupõhised heitmed, vaid ka lämmastiku äh,, väävli ja muud het-, heitmed. lisaks tuleb äh, müra heitmed, prügi ja tema mõju äh, planktonile, mis omakorda mõjutab suuri äh, mereloomi. Need on asjad, mida tuleb kõiki silmas pidada ja lõpuks tahaksin rõhutada, kui oluline on Euroopa Liidu äh, roll kliimadiplomaatias. Euroopa Liidu liikmesmaade majanduspiirkonnad on rohkem kui kaks koma kuus miljonit ruutkilomeetrit, see on suurim majanduspiirkonnas maailmas. Euroopa Liit ei saa loobuda oma rollist olla juhtiv äh, maailmamerede valitseja ning majandaja, ta peab olema, seadma äh, eeskuju rahvusvahelistes mereorganisatsioonis ning äh, ÜRO kliimamuutuse konventsioonis ja lõpuks, mis on kõige tõhusam äh, maailmameri, Arktika. kliimamuutus on äh, võimaldanud äh,, võimaldamas äh, majanduslikult kasulikku transporti üle Põhjamere, kuid see võib olla ma-, äh, ma-, keskkonnaalane kat-, katastroof, kui transporditakse naftat kaasa, gaasi ning äh, tuumalaevad sõidavad üle äh, Põhja-Jäämere. meie planeet on ilus ja sinine, kui kliimamuutus on kohal ja me peame äh, püüdma oma pea vee peal hoida. aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna Ulrik Roodusele. püüdke kolme minutiga hakkama saada. ma olen kindel, et see ei ole võimalik, aga proovige üks minut rohkem, aga mitte rohkem. aitäh, härra juhataja, austatud külalised ja kolleegid. mered ei tunne piire, nad ümbritsevad meid ja seetõttu ei pea me mõtlema piiridele või müüride ehitamisele, see juba iseenesest on väärtus omaette merepoliitika on seotud kalandusega, süvamere kaevandamisega ja Arktika kaitsega, see tähendab, et meil on vaja teha koostööd ning see ei saa piirduda ainult riigisisese tegutsemisega. Euroopa Liit mängib juhtivat rolli rahvusvahelises merepoliitikas. ning vastus on siin lihtne. Euroopa Liit on kõige suurem merepiirkond maailmas. bioloogiline mitmekesisus ja selle kaitse on ääretult oluline, tuleb tagada merede parem vastupanuvõime ning see, et kliimamuutuse mõjusid piisavalt palju leevendatakse. mina nägin ühte delegatsiooni kus öö, öö, kus, kus söödi ainult ka-, kala ning ma kujutan ette, kui palju erinevaid mürkaineid endale sisse söödi selle jooksul. mis puudutab meie ühist rahvusvahelist merepoliitikat, siis selle eest vastutavad Euroopa Komisjon ning meie kõrge välispoliitiline esindaja, nad peavad seda teemat tõstatama ka rahvusvahelisel areenil. näiteks G7 raames või merekonventsioonide läbirääkimistel tuleb seda teemat tõstatada, meil on vaja rahvusvahelist tegevust kondi-, koordineerida, see on keskse tähtsusega. sest see probleem on ju ka ülemaailmne. isegi kui öö, me räägime ÜRO arengueesmärkidest, G kahekümnest, G seitsmest, Barcelona konventsioonist ja nii edasi, nüüd tulles tagasi regionaalsele tasandile, kus on ka oma arengustrateegiad, kõik, kõiki nende puhul tuleb läheneda integreeritult. ning siin saab aidata Euroopa Liit. me peame leidma paremad vastused näiteks Äh, sellele, kuidas äh, tooraineid, äh, maavarasid kaevandatakse meredes. Ähm, liiga vähe on siin tegutsetud ning see öö, öö, probleem on liiga suur, et seda lihtsate meetoditega lahendada lihtne see ei ole ja see ei saa ka lihtne olema, aga kõik meie, kes me siia oleme kogunenud, peame endale võtma ühe selge eesmärgi, kaitsta meie sinise planeedi tulevikku. me peame tagada, tagama meie merede jätkusuutlikkuse, aga mitte ainult läbi uute seaduste, neid on meil juba piisavalt, aga me peame eh, järjekindlalt neid seadusi ka ellu rakendama Äh, seda kontrollima ning ka karistama, mis võib olla ka valus. meil on vaja, et meie mered ellu jääksid. Äh, ning mina kavatsen selles töös ka osaleda, aitäh! Thank you very much, Ulrik! aitäh, Ulrik! Te jäite oma aja piiridesse ja nüüd anname sõna ekspertidele ja huvirühmade esindajatele. peale neid presentatsioone teeme kiire küsimuste-vastuste sessiooni, nii et konverentsi osalised saavad oma arvamusi ekspertidega vahetada. ekspertide sõnavõtt äh, peaks piirduma viie minutiga ja kõigepealt härra Steve Trent Justice Foundation. viis minutit, palun. suur tänu, tere pärastlõunat, mu daamid ja härrad, aitäh selle võimaluse eest täna siin sõna võtta ja aitäh teile, et võtsite aega mind kuula-, meid kuulata. ma teen oma äh, kõne lühidalt, püüan aega äh, kokku hoida ja lähen kohe asjasse. meie planeedi sinine tuksuv süda on hädas ja me peame tegelema sellega ja see on ainukene võimalus, on äh, hallata paremini. kolm põhilist teemat, kuidas seda äh, haldust parandada. kõigepealt oleks andestamatu, kui ma ei tõu-, tõstaks välja äh, kui ookeani tegevused ei oleks vastavuses kliimategevustega, Euroopa Liit peab äh, Äh, hoolitsema selle eest, et temperatuur ei tõuse rohkem kui poolteist kraadi. me peame kiiremini minema taastuvatele energiaallikatele, loobuma fossiilkütud, äh, kütuste eest ja minema kiiremini nullenergiamajandusele äh, kliimas läbikukkumine tähendab läbikukkumist igal pool, ka merenduses, ookeanides. teine teema on suur-suur vajadus kaitsta äh, bioloogilist mitmekesisust äh, süvameredest. me oleme jõudnud edasiminekule vähem kui kaks protsenti kaugmeredest, mis moodustab kaks kolmandikku ookeanist ja üheksakümmend protsenti tema mahust on kaitstud, kuid ookeanid ütleme, et me äh, kaot-, peame kaitsma vaid vä-, vähemalt kolmekümmet protsenti Äh, meredest, kui me tahame nende ressursse jätkuvalt kasutada. selleks meil on vaja Euroopa Liitu Parlamendi komisjoni liikmesmaid, kes oma juhtimisoskusi kasutaksid selleks, et äh, ÜRO-s sellega edasi tegutseda, nii et see, millest me räägime, annaks reaalse raami ökoloogiliselt esinduslikuks äh, merekaitsealadeks ka kaugmeredel see on kord põlvkonnas ette tulev võimalus kaitsta ja reaalselt jätkusuutlikuks muuta neid eh, eh hädavajalikke ressursse selle ja järgmiste põlvkondade jaoks. ja minu eh, viimane tege-, tegutsemisel üleskutse on meie tegevuse läbipaistvus selleks, et vaadata, kuidas me haldame ressursse loomulikult kasutatakse ära meie passiivsust äh, kalandussektori jälgimisel. me peame sundima nii järelevalveasutusi kui kõiki huvirühmi, äh, et aru saada, kes teeb mida, kus, millal ja mismoodi. lihtsad kulutõhusad muutused selles, kuidas on üles ehitatud kalandusrežiimid, need on tänasel päeval meile ole-, äh, kasutatavad ja olemas, näiteks lihtne põhiinformatsiooni ähm, avaldamine, milline on kala, ähm, kalalaeva tehnilised andmed, milline registreering, see äh, on sisuliselt tasuta äh, vahend, mis meil äh, kasutada oleks ja meil on vaja päris äh, kalalaevade registrit, millest Euroopa Liit on rääkinud tema loomisest ala, äh, alates, kus meil on äh, ettevõtted ja haldusorganid, nii et äh, laevadel oleks äh, unikaalne registreerimisnumber, see oleks võima-, see võimaldaks neid identifitseerida ja vähendada kulusid ja see on kas me räägime süvamere kaevandamisest kuni ebaseadusliku kalapüügini, siis me näeme, et on olemas mugavuslipp, mis osa, võimaldab osadel sanktsioonidest ja reeglitest mööda hiilida see lõhub äh, keskkonda ja äh, ohustab mereohutust. see nõuab üle-euroopalist äh, reaktsiooni. Euroopa Liit saab hoolitseda selle eest, et mõned avatud registrid võtavad vastutuse selle kahju eest, mida teevad nende lipu all sõitvad äh, laevad. see on meetmete komplekt, mida saame kasutada praegu, me saame tegutseda ja selle eest võib äh, võidelda Euroopa Liit alates oma loomisest on Euroopa Liit äh, olnud jõud, kes võitleb hea eest et äh, globaalsel tasandil, kasutades tihti oma turujõudu maailma paremaks muutmiseks. ma olen näinud äh, oma silmaga, kuidas Euroopa Komisjon ja parlament on dünaamiliselt ja jõuliselt äh, jõud, ähm, jõudu kasutanud selleks, et võidelda ebaseadusliku kalapüüd, äh, püügiga. meil on vaja sedasama Äh, julgust selleks, et saavutada uut ÜRO kokkulepet avamere jaoks ja selleks, et läbipaistvalt äh, lõhkuda ebaseaduslik tegevus äh, meredel, mis meie kõigi jõupingutusi kahjustab, aitäh. Thank you very much, Steve. Now I am going to give the floor to the ancien. aitäh. nüüd annaksin sõna endisele volinikule, nüüd see Nature Conservancy eh, organisatsiooni esindajale Maria Tamanakile. no okei okay.. Thank you very much, Gabriel. aitäh, Gabriel. ma just ütlesin, et eh, vananedes on mul palju lihtsam eh, püsti seistes rääkida, seetõttu ma siia ette tulingi. härra volinik Vella, austatud juhataja, parlamendisaadikud, proua Maisner suur tänu, et te mind siia kutsusite. väga mõnus on siin saalis tagasi olla ja näha, et Euroopa Liidul läheb nii hästi. Euroopa Liit ei ole mitte ainult elus, vaid ta on ka tugev, elujõuline, vähemalt nii elujõuline kui meie ookeanid. niisiis, ma võin rahul olla, ma olen tõesti väga rahul ning loodetavasti läheb sama hästi ka pärast äh, järgmisi Euroopa valimisi. hoiame pöialt. loomulikult ma ei ole siin äh, ametnik, äh, ma esindan suurt, ühte maailma suurimat looduskaitseorganisatsiooni, Nature Conservancy't, me osaleme seitsmekümnes riigis mina olen, äh, tegutsen kahekümne kuue riigiga ookeanide osakonna direktorina ning ma olen tõesti üle maailma reisinud. pärast seda, kui ma Brüsselist lahkusin, olen ma käinud peaaegu igal pool. seega see, mida ma nüüd ütlen, äh, võib usaldada. ning tuleb tunnistada, et ma olen väga uhke. igal pool, kus ma olen käinud, olen ma näinud, et Euroopa Liit on tõesti ookeanite kaitse eestkõneleja, ookeanite parema halduse eestkõneleja ning teile, eriti noortele inimestele siin, kinnitan ma, et me võime olla uhked selle üle, mida me oleme teinud. Euroopa Parlamendi saadik tuletas mulle täna siia tulles meelde, et eelmine kord, kui ma siin olin, hääletasime me Euroopa kalanduspoliitika, uue kalanduspoliitika üle, mis nüüd kehtib. seega meie tõesti tegutseme ma olen kuulanud, mida noored inimesed on meile rääkinud, kes ütlevad, et võtke midagi ette, me oleme tõesti teinud midagi, äh, volinik Lella ütles, et me tegutseme edasi, seetõttu me liigumegi edasi ja me tõesti vaatame tulevikku optimistlikult, sest Euroopa Liit on meil olemas, me tegutseme ning me saame tegutseda veelgi rohkem. kas meil on vaja rohkem? jah, meil on vaja rohkem tegutseda. kas ookeanid on ohus? jah ning nüüd me äh, peame äh, arvesse võtma ka kliimamuutust, mis on olukorda tõsiselt muutnud. ning asjad arenevad väga kiiresti, seega olukord on täiesti teistsugune. härra Lefler ütles, et me ei suuda arengueesmärke saavutada, kui äh, ükshaaval, kui na-, me ei ühenda neid teiste eesmärkidega. niisiis, kliimamuutus on tõsine probleem tahaksin seda rõhutada. tuleksin ka tagasi selle juurde, mida ütles mu vend Joao et meil on vaja rahvusvahelist koostööd, et midagi saavutada. jah, Euroopa Liit on väga tähtis, aga me ei saa tegutseda üksinda. ookeanid ei tunne piire, ookeanid on liiga suured kõigi jaoks eraldi, ka Euroopa Liidu jaoks. seega rahvusvaheline koostöö on hädavajalik. ma arvan, et kui vaadata tulevikku, siis tuleks keskenduda peamiselt kolmele eesmärgile. et jah, jah, tuletan teile kolm peamist eesmärke meelde, mille kallal me saame üheskoos töötada, ma olen kindel, et Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu kõik soovivad siin tegutseda. esiteks, üks oluline eesmärk on see kolmkümmend, kolmkümmend eesmärk. Te teate, et me peame kaitsma kolmekümmend protsenti ookeanitest kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. see on ääretult tähtis mitte ainult elurikkuse jaoks, vaid ka siinise majanduse enda jaoks. sest kui ookeanite tervis ei ole hea, ei saa me kalastada, ei saa arendada turismi ega midagi muud. seega ookeanite tervis on ka meie tervis. niisiis, kolmkümmend kolmkümmend on oluline eesmärk. teine eesmärk on see avamere kokkulepe. keegi siin juba mainis tänase see, seda, selle üle räägitakse läbi ÜRO-s, ma töötan ÜRO-ga üheskoos oma praegusel ametikohal, ma tean neid arutelusid ning seda, mis seal toimub, ja Euroopa Liit saab siin mängida oma rolli. Euroopa Liit saab olla selle eestkõneleja, et see leping tõesti saaks hea, hea öö, olema, mis lähtub ka ettevaatuspõhimõttest, sinine öö, majandus, sellele peaks kehtima ka jätkusuutlikkuse kriteeriumid ning siis on meil vaja ka raha. siin juba mainiti raha, vist see noor härra siin, raha on tõesti tähtis. seda teate ju, te ju kõik. aga selleks, et kaitsta ookeane, eh, on meil vaja raha. ma mõistan seda nüüd, sest eh, nüüd ma ei osale enam selles eh, võimsas mehhanismis, mis sõltub avaliku sektori rahast. mida me siis peame tegema, me peame suurendama, võimendama neid rahasummasid, mis meil on eraldatud ookeanitele. meil on uued rahastamisvahendid, näiteks käisin ma Seychellidel hiljuti, kus tänu sellele uuele rahastamisele, selle loodi tei-, suuruselt teine merekaitseala India ookeanis. nüüd järgmisena lähen ma Mehhikosse, Cancuni kus hakatakse kaitsma sealseid korallrahusid ning vastu, vastutasuks antakse äh, rahalisi toetusi ettevõtteid äh, ra-, ra-, ra, ettevõtetele rahalisi äh, toetusi sealkandis. mul on väga hea meel näha ka, et Maare peadirektoraadil, peadirektoraat keskendub uuesti innovatsioonile rohkem, seda on mul väga hea kuulda. lõpetuseks tahaksin viidata äh, volinik Moedasele, kes rääkis äh, minu heast sõbrast Silvi Earlist USA-st, kes ütles kunagi, et äh, inimesed on ju mereolendid, mina olen kreeklane. Platon ütles seda veel paremini, sõnastas seda veel paremini, ta ütles, et me pärineme merest ning merre me ka läheme, sest kõik jõuavad kunagi merre tagasi, sest seal me sureme. meie oleme mereolendid, olgem selle üle uhked ning äh, tegutsegem vastavalt sellele. suur tänu mind siia kutsumast, mul oli väga uhke tunne siin kõnelda. I give the floor to Mr Arni. aitäh, Maria, järgmisena saab sõna härra Arni Mattisen, kes on öö, äh, vesiviljeluse peadirektoraadi asedirektor. Present to paraphrase. tegemist on äh, minu lemmikkomisjonide esindajatega siin, daamid ja härrad, nüüd alustan oma kõnega. neli põhiteemat, mida me peame käsitlema, kui me soovime tagada kestliku toiduainetega kindlustatuse kõigile Need põhi neli teemat on järgmised ja neid mõjutavad neli põhilist äh, mõjufaktorit. esiteks rahvastiku kasv. ja nagu me kõik teame, siis jõuame kümne miljardini kaks tuhat viiskümmend aastaks. teiseks kliimamuutused. me kõik äh, mõistame selle olulisust ning dramaatilist mõju ookeanidele ja meie kogukondadele. kolmandaks, äh, elurikkus, mis on veidi enam ebaselge, aga samas, kui me mõtleme tulevikule ja lahendustele, on see samuti oluline teema ning neljandaks, saaste kõige ilmselgemalt plastikjäätmed ning enamus neist tu-, tuleb äh, meie äh, maismaalt, suur osa tuleb äh, ka ära visatud või mahajäetud püügivarustusest, mille osas me üritame leida lahendusi praegusel hetkel. Need neli põhiteemat kõik on neli integraalset teemat ja üks nendest puudutab sotsiaalmajanduslikke teemasid ja selles osas äh, pean ma silmas õigusi, inimõigusi, sellest lähtuvad ja eriti pean silmas kogukondade õigusi, sooküsimusi samuti. pooled inimestest, kes on seotud kalatöötluse äh, valdkonnaga on äh, naised ja noored. noorte tööhõive, mis on äh, niikuinii väga oluline teema. midagi maalähedasemat ja see puudutab kvaliteetseid statistilisi andmeid, millest lähtuvalt me oma otsuseid teeme. ning kolmandaks esile kerkiv teema, see puudutab toiduohutust, mille osas me näeme teemasid, mis tõstatuvad äh, uute varju ja vanade varjus. osad neist puudutavad siis ka EM, AMR-iga seonduvat antimikroobikumidele äh, resistentsust, see puudutab mitmeid valdkondi. ja samas peaksime mainima ka neljandat mis põhimõtteliselt äh, puudutab äh, kolme eelpool mainitud, see on see suur lõhe, arengu erinevused äh, arenenud ja arenguriikide vahel. neli põhiteemat on avameri, eriti ebaseaduslikult teavitamata ja reguleerimata kalapüük see ei ole suurim osa maailma lõikes, aga see on ilmselge äh, hava, avatud äh, haav, kui me ei suuda seda lahendada, siis on meil raskusi ka teiste teemade lahendamisel. me oleme tegutsemas, meil on selle kohta maailma andmed, Steve Trent viitas sellele enne, ja meil on ka vastav kokkulepe nagu välisteenistuse äh, esindaja mainis, ning need mõlemad on leidnud toetust viimastel aastatel ka Euroopa Liidu poolt ja üksikute riikide poolt, äh, nagu näiteks Rootsi. väga oluline osa selle teema lahendamiseks on äh, kohalikud kalanduskorraldusorganisatsioonid, kui neid rahastatakse piisavalt, siis nad toimivad. kahjuks ainult murdosa nendest on piisavalt rahustatud ja see on midagi, mis vajab muutmist. teine teema puudutab äh, majanduslikke aspekte, mis on seotud riikide tasandiga. me oleme teinud edusamme viimasel kahekümne viiel aastal, eriti äh, lõunapoolkeral, vabandust, siiski põhjapoolkeral parandab ennast kõneleja, aga nii ei ole läinud lõunapoolkeral seal on asjad liikunud teises suunas ja osaliselt sellepärast, et kalastussuutlikkus on põhjast liikunud lõunasse. varude olukord ei parane. E, sellega ei ole olukord ka väga halvasti, aga me ei saa elada, kus kolmandiku varudest üle püütakse, me peame midagi tegema. Need kaks teemat avameri ja majanduslik aspekt on midagi, mille osas me äh, omame ettekujutust, mida teha, me peame lihtsalt ära tegema selle ja meil on vaja selleks vahendeid. kolmas teema on keerulisem see puudutab meie ranniku või merepiirkondade elanikke, väikekalureid, väikekalastusriigid, kalastuskogukonnad, üheksakümmend viis protsenti inimestest, kes on seotud kalandusega, elavad sellistes piirkondades. umbes pool maa, maailmavarudest püütakse arenenud riikide poolt, kus on väike hulk inimesi sellega seotud, teine osa arenguriikides millega on seotud üheksakümmend viis protsenti ehk siis võrreldes viie protsendiga arenenud riikides. meil on vaja leida sellele keerulisele probleemile uusi lahendusi, me pingutame selle nimel, meil on vaja tuge, eriti organisatsioonilt nagu Euroopa Liit. neljas teema on seotud sellega, mis puudutab äh, mille arvelt tulevane äh, tarbimise suurenemine Äh, tuleb äh, ehk siis vesiviljelus, meil on vaja suurenevale rahvastikule rohkem valusid, need ei tule äh, meredest, vaid peavad tulema vesiviljelusest. vesiviljelusel on madalam keskkonnajalajälg kui muude valgutootmisvaldkondade osas ja usun, et kui me panustame sellele, siis suudame me kujundada tootmissüsteeme, mis, äh, mille jalajälg on keskkonnale isegi väiksem kui täna ja me saame uhkelt rääkida kestlikest toidusüsteemidest tulevikus, aitäh! suur tänu, Arni! ja viimaseks äh, härra Pascual Legora de Feo, kes on Contaneco äh, juhataja suur tänu, sooviksin tänada kõiki Euroopa Parlamendis ja tahaksin öelda, et mul on väga suur au siin täna teie hulgas olla. mina olen Conateco ettevõtte president äh, Napoli linnast. tegutseme Vahemerel. ma olen ka vastava piirkonna äh, esindajate juhtkonnas, kus me esindame kõiki logistikasüsteemide ja transpordivaldkonna tegutsejad. Kont Transporto on osa vastavast Itaalia organisatsioonist, mis on juba pikka aega olnud keskendunud keskkonnakaitsele ja on äh, toetanud äh, sinise majanduse arendamisele. see on tõesti äh, üleilmne majandus, eesmärgiks on luua kestlik majandus kogu maailmale ja loomulikult on meil vaja vähendada jäätmeid, see on väga tähtis, samuti soovime tagada, et oskused ja karjääri arendamine leiab toetust koos äh, Äh, meremajanduse kasvuga, millele me oleme väga palju panustanud. meie tööstus äh, peab olema kestlikum, meil on äh, palju väljakutseid meie ees me liigume edasi, näiteks me vähendame kaks tuhat kakskümmend aastaks väävlikasutust laevakütuses mis vähendab kolme koma viielt eh, null koma viiele protsendile seda ja me oleme seega edasi liikunud ja jätkame sellel teel. mõned meetmed ei mõjuta keskkonna nii väga palju, sellele on vaja piisavalt keskenduda. on puhtamaid lahendusi, mis vajavad eh, investeeringuid selles sektoris see on üha enam esile kerkinud. üks näide puudutab äh, merepoliitikat energiatõhususe valdkonnas, äh, kütuste osas ning lisaks sellele ka veeldatud maagaas, mis on väga oluline selleks, et äh, jäätmeid meie sadamates vähendada toon teile mõned näited ettevõttest, milles ma töötan. nagu öeldud, siis äh, me üritame tagada seda, et äh, vastavad masinad on hangitud selleks, et äh, süsteemid oleksid keskkonnasõbralikumad. näiteks seadmed, mis kasutavad äh, jäätmeid ära, mille tulemuseks on orgaanilised jäätmed, mis on toodetud äh, laeva pardal ja need on kestlikumalt äh, toodetud, sellepärast et need on orgaanilised jäätmed ja üheksakümne protsendi vähemas mahus. tänu sellele, milline on vastav töötlustsükkel ja lõpuks Äh, tekib toode, mida on võimalik kompostida ja kasutada väetisena. see on üks paljudest näit-, näidetest, äh, millega on vaja jätkata. me peame üritama sõnumit edastada, et äh, see info leviks kõigi laevandusettevõtetele. samuti peame tagama ka selle, et me kaitseme oma sadamaid. institutsioonide poliitikas on vaja Äh, lähenemist, mis keskendub näiteks elektrilistele võtmesüsteemidele, mis on üha enam tekkinud, see on olu-, lisaks sellele on olulised ka veeldatud maagaasi kasutamine mõned riigid või äh, ettevõtted ei äh, pea sammu, aga samas ei ole kunagi liiga hilja midagi ära teha ning samuti leian, et mul on oluline tagada ka motivatsioon, ehk siis mitte ainult äh, uuenduste sisseviimine, vaid ka sellise käitumise motiveerimine, premeerimine me peame tagama selle, et äh, need teemad saavad piisavalt tähelepanu. ma leian, et meremajandus on Euroopa institutsioonidele väga tähtis ja seda on ka mõistetud. aga arvestades, et äh, tegemist on ajaloolise hetkega näiteks minu riigis, siis peame me olema väga ettevaatlikud selles osas, mis puudutab äh, Äh, seda algatust äh, äh, Hiina osas One Belt, One Road. me peame olema väga ettevaatlikud selles osas, milline mis toimub, mis on selle tegevuse maine, me peame tagama, et meie toodete kvaliteet säilib, sellepärast et välisettevõtted saavad omandada meie tehnoloogiat, aga me ei tea kunagi, mis saab sellest kvaliteedist. minu arvates on väga oluline tagada meie toodete äh, kõrge kvaliteet. me peame keskenduma meie tehnoloogiale samuti mõnedes maailma paikades on edasi liigutud kaugemale, kui meie oleme ja me peame selles osas olema ettevaatlikud. vastasel korral võib destabiliseeruda finantsturg. ma arvan, et me üritame saavutada sada kakskümmend kahepoolset kokkulepet selleks, et tagada et äh, me liigume edasi, sest tundub, et mõned riigid, nagu näiteks Kreeka, on äh, allkirjastanud äh, Hiinaga kokkuleppeid, aga tõenäoliselt ei ole sellel positiivset tulemust, räägin siin veel sellest nii-öelda uuest siididest, ja selgelt on näha, et mõned riigid, sealhulgas Kreeka, Pireuse sadam näiteks et meie osa maailmast tingimata ei lõika kasu olukorrast ja teised äh, piirkonnad domineerivad meie üle. me peame üritama võidelda selle vastu, sest see ei ole ainult tehnoloogia ja taristu, vaid ka poliitika, mis asjaga seotud on meil ei saa olla üks domineeriv jõud siinkohal. ning äh, mõned riigid, äh, Pakistan, Süüria, Malaisia, on äh, mõningatest lepetest taganenud, mõningatest varasematest kokkulepetest, sellepärast et nad kardavad, mis hakkab toimuma teinekord on nad sellele siidide ideele selja pööranud. mina olen veendunud eurooplane ning loodan, et me suudame jõud liita, et meil on piisavalt äh, tugevust ja poliitilist jõudu, et ellu viia kõik vajalikud sammud selleks, et äh, võidelda meremajanduse nimel, aitäh! suur tänu kõikidele kõnelejatele ja teeme nüüd äh, kiiresti arutelu. palju aega meil ei ole, ma olen tõesti hea esimees ja annan äh, sõna küsimuste esitajatele. oodake, kuni teile sõna antakse ja palun tõesti esitage küsimusi, mitte ärge pidage pikki äh, sõnavõtte kui te võtate sõna, siis tutvustage ka ennast, kust te pärit olete ja kellele on suunatud teie küsimusele. Teie küsimus. Giuseppe Schionti, palun. suur tänu president Ajanile tänase sündmuse korraldamise eest, tervitan siin kõiki osalejaid, eriti just noori osalejaid meil peaks olema rohkem äh, panustatud äh, kalale oma söömisharjumustesse liha asemel. kui vaadata, milline on keskkonna seisukord, siis uurimused näitavad, et me oleme tõesti väga valel teel, me ei suuda ookeanide tervist äh, säilitada. meil on tagasipöördamatu mikroplastiku saastatus. planeet on meil umbkaudu viis miljonit aastat vana, inimesed on siin ligikaudu äh, ainult kaks miljonit aastat elanud, me oleme silmitsi väga suure väljakutsega, aga meil on ka palju vastutust ja meil on kõige suuremad võimalused, me oleme õnnelikud meid äh, võib äh, nimetada siis esimeseks äh, põlvkonnaks inimesteks, kes pöörasid ümber kliimamuutuste trendi, isegi lapsed ütlevad meile, et me peame tegutsema, enne kui meid saab olema siin kümme miljardit inimest, tuleb meil rahastada innovatiivseid tehnoloogiaid, et paremini hallata oma ookeaniressursse. meil on andekus, loovus, tugevus Euroopas olemas, et ookeanid päästa. kas te usute, et Euroopa Liit võib olla innovatsiooni juht ookeanide säästlikkuse osas, me oleme tõesti sügavas kriisis, me oleme aga õnnelikus positsioonis ja peame tegutsema otsekohe. suur äh, tänu, võtame mõned äh, küsimused äh, kokku kolme küsimuse plokina sada seitseteist, vabandust, sada viisteist, palun tegemist on äh, suurepärase konverentsiga, me peaksime rääkima mm, elevandist äh, siin saalis, äh, hapnik, atmosfääri hapnik, me ei ole sellest liiga palju rääkinud, me lihtsalt eeldame, et meri pakub piisavalt hapnikku, mida meil on vaja, meil on vaja rohkem uurimusi merehapniku vallas, aitäh! palun järgmine kõneleja Pierre de Moulin ja ma olen üllatunud, et me ei rääkinud kõikidest ähm, äh, laskemoonast, mis on äh, näiteks Läänemeres, äh, mitmed tonnid Läänemeres, Iiri rannikul ja igal pool mujal. tegemist on mitmete ohtudega, lisaks on leidnud aset üks intsident ka Taani kaluriga, kes Äh, kes kannatas, äh, kes sai haavata selle tõttu. ja selline olukord on paljudes kordades ähm, Taani või vabandust, Soome on mitmeid mürske Vene merest eemaldanud ka Pariis tunneb muret äh, nende mürgiste äh, Aadria merre lastud äh, miinide tõttu, nii Jaapan, mitmed riigid tegutsevad selle nimel, et tehniliselt lahendada ja hävitada need objektid. ma ei räägi, mis USA-s või Šveitsis toimub ja ma arvan, et Trump tegeleb ise oma riigiga aga ma arvan, et Euroopa peab kiirustama, kui me ei taha, et meil oleks liiga palju probleeme ja kui ma ütlen kiirustama, siis Moskva uuring on öelnud, et suur osa nendest ähm, tulevad ähm, esile järgmise saja jooksul, saja aasta jooksul näiteks Läänemerel, siis see põhjustab väga palju probleeme robotitega on näiteks võimalik midagi teha, Hiina on suutnud seda teha, aga igal juhul kõnelejad katset-, katkestatakse. ma tahan veel kord äh, korrata, et palun esitage küsimusi ja ärge pidage pikki sõnavõtte, sest et meil ei ole enam piisavalt aega, muidu ei saa teised äh, sõna. küsimused kõigepealt, palun. suur tänu vastuseks esimesele küsimusele, mis esitati, jah, Euroopa Komisjonis Horisont kaks tuhat kakskümmend raames me tegeleme ookeaniga seotud teadusuuringutega ja nii nagu me kuulsime ka voliniku suust esimeses konverentsi osas, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarve on kasvanud ja me palusime eraldi toetada ookeanidega seotud uuringuid. see saab olema nüüd äh, esimene kord nii ja seda tänu volinik äh, Muradesi ja Vella juhtimisele. ja järgmises äh, paneelis minu kolleeg kindlasti oskab sellest ka rohkem rääkida. igal juhul meil on üks suuremaid uurimisprogramme maailmas ja meil on tõesti erimissioon äh, ka ookeanide kohta. kas on veel kommentaare, palun? tahaksin rääkida äh, selle isikuga, kes enne võttis sõna laskemoona osas ja mürskude osas. Äh, mitte ainult need ei ole merepõues, ookeanides lisaks äh, ka tuumajäätmed näiteks, nagu te teate, siis minu riigis, Portugalis, on hakatud äh, leidma äh, selliseid kanistreid, kus on toksi-, mürgised ained, mis on tulnud tuumajaamadest. ka sellest on vaja rääkida, ma olen parlamendis mitmel korral selles osas sõna võtnud ja rääkisin sellest probleemist, nii et küsimus ei ole mitte ainult äh, laskemoonaga, vaid lisaks sellele meie rannikutel, Euroopa rannikutel on äh, tõsine probleem ja me ei tohi piirduda ainult laskemoonaga, muidu ei ole me järgmisel nädalal enam äh, siin maakeral, aitäh. Maria Tavenaki, palun ma tahaksin lihtsalt öelda, et härral ähm, seal on õigus. meil ei ole piisavalt äh, teadusandmeid, äh, mis seoksid kliimamuutuse äh, süvamerega, süvaookeanidega. meil on palju uuringuid mangroovimetsade ja muu sellise kohta, aga meil ei ole uuringuid äh, süvamere, süvaookeanide kohta, kui meil äh, neid andmeid oleks, siis äh, sellest oleks kasu, loodetavasti teadusasutused ja äh, ülikoolid tegelevad sellega. suur tänu. palun järgmine kõneleja ma sooviksin ka rääkida toksilistest ainetest. olen pärit äh, Schleswig-Holsteini liidumaalt, Põhja-Saksamaalt ja oma liidumaa parlamendis ja liidumaa valitsuses me arutame meremajanduse teemasid juba aastakümneid, nii kaua kui ma olen parlamendis, nagu te näete, mul on sellest juba juuksed halliks läinud. ühesõnaga, ükskõik kui palju raha anda, siis äh, endiselt äh, öeldakse, et raha ei ole piisavalt, seetõttu mul on hea protestide ja paljude sõnavõttude üle, me peame tõesti tegema midagi kiireloomuliselt, me ei tohi teha nii, et meil on äh, uued seadusandlikud ettepanekud kalanduse vallas ähm,, aga lõpuks äh, kalad on kõik mürgitatud, kaluritel niikuinii midagi püüda ei ole. tänan ja nüüd äh, tuleb äh, teine paneel teemal tervete, puhaste merede ja ookeanide saavutamine. suur tänu esimeses paneelis osalejatele